sellega kuulutan äh, kolmandal mail kaks tuhat kaheksateist katkenud istungi jätkunuks ning äh, protokollid on äh, välja jätatud, kas teil on märkuseid? hästi, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud.